kallid kolleegid, kallid külalised, äh, lugupeetud eksperdid siin poodiumil. ma arvan, et peaksime pihta hakkama. ma loodan, et nii mõnigi parlamendiliige jõuab veel siia saali. kell kolm pidime alustama ja nii mõnigi on harjunud ka akadeemilise veerandiga, aga hakkame pihta, mul on väga hea meel teid tervitada täna sellel avalikul kuulamisel, kus me räägime siis teaduslikust ja akadeemilisest kultuurist radikalismi ja võltsuudiste vastu võitlemiseks ja me teame, et võltsuudised poliitilise radikaliseerumise kõrval on ühed kõige suuremad probleemid, millega me peame tegelema ja pärast Brexiti referendumit ja Donald Trumpi presidendiks valimist on see küsimus päevakajalisem kui kunagi varem nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riiklikul tasandil täiesti teadlikult kasutatakse võltsuudiseid inimeste eksitamiseks ja meie demokraatliku korra õõnestamiseks. just hariduspoliitika eest vastutava komisjonina peame meie võitlust võltsuudiste ja nõndanimetatud alternatiivsete tõdede vastu pidama, sellepärast et ähm, mõlemad on ju tegelikult eufemismid ähm, valede kohta. ja sellepärast on mul väga hea meel, et täna on siin viis rahvusvahelist eksperti, kes räägivad meile selle küsimuse erinevatest aspektidest ja ka sellest, kuidas on võimalik võltsuudiste vastu äh, teaduslikult võidelda meie kuulamine on jaotatud kahte ossa, äh, millele alati järgneb ka küsimuste ja vastuste voor, nii et meil on tõesti võimalus ka ühiseid arutelusid pidada. esimeses osas on mul hea meel siin tervitada kolme eksperti, kõigepealt Nikolai Naidenovit, kes äh, töötab äh, Sofia ülikoolis, on äh, poliitteaduste professor ja tema räägib meil äh, küünilisest lähenemisest poliitikale, teiseks Vincent Hendriks, kes on Kopenhaageni ülikooli filosoofiaprofessor, kes räägib siis äh, võltsuudistest ja sotsiaalsest psühholoogiast ja meie kolmas külaline on Massimo Marchiori, kes on matemaatikaprofessor Padova ülikoolist ja tema räägib äh, otsingumootoritest ja tõega manipuleerimisest. tere tulemast Kultuurikomisjoni ja ma palun teil maksimaalselt kümme minutit rääkida, selleks et meil oleks lõpus ka piisavalt aega neid küsimusi omavahel arutada me paneme ka kella käima, et te teaksite, kaua te rääkinud olen ja kui olete oma aja ületanud, siis ma üritan teile äh, ka tagasihoidlikult märku anda ja samad reeglid kehtivad siis ka pärast teisele osale. nüüd annangi kõigepealt sõna härra Naidenovile kümneks minutiks, palun. Dear Mrs Kammer-Ivert, dear members of the Euro-. proua Kammervert, parlamendi liikmed, ametnikud, kaastöötajad, kõigepealt ma tahan tänada suure au ja võimaluse eest arutada teiega täna ühte pakilisemat probleemi tänases Euroopas või isegi kaasaegses demokraatias. arvestades tohutuid probleeme, mis kaasnevad libauudiste teemaga, siis on see seotud väga laia probleemide ringiga, äh, nende hulgas ka eetika. esimene slaid. pealkiri ka kõigepealt Äh, mina räägiksin küünilisest lähenemisest, kuna siin on juba sisuline vastuolu, ühest küljest äh, libauudised äh, lähevad mööda demokraatia mehhanismidest, saavutamaks konkreetset mõju, mis mõjutab regionaalset mälu, religiooni, sotsiaalset saatust ja nii edasi. teisest küljest kasutatakse just demokraatia mehhanisme, üritades muuta inimeste valimiskäitumist These two lessons you can see. seda mõlemat õppetundi me siin ka näeme, seda mõlemat järeldust. see tuleb loogiliselt, tuleneb loogiliselt sellest, seletab, miks libauudiseid saab kasutada just hübriidsõja strateegias. libauudiste eesmärgid on piiramatud, kuid poliitiline kasutus on põhiliselt äh, kolme tüüpi. kolme, kasutatakse põhiliselt kolmel eesmärgil. I would mention only the third point which is keskenduksin peamiselt kolmandale punktile, kuidas hinnata seda, mis on libauudised kogu uudistevoos. ja kuidas ja ma tahaksin rõhutada, et libauudiseid tuleks just vaadelda hübriidsõja kontekstis fake news both uses internal social connection libauudiseid Äh, on ise, neid iseloomustab küünilisus, äh, eriti võrreldes probleemi ulatusega, mida, mida need tekitavad. seda on lähemalt siin seletatud punktid <laughs> üks, kaks ja kolm libauudised tuginevad lõhel, mis on poliitikute ja, äh, ja olemasoleva poliitilise korralduse vahel. mehhanismid, mida kasutavad libauudised ja mis, ja mispärast on nii keeruline seda nähtust uurida, on järgmine punkt. mainin siin väga olulist aspekti kommunistlik propaganda on parim pinnas, kus kasvavad libauudised. on kolm põhilist viisi, kuidas eh, libauudiseid levitada, kuid eh, kõige tüüpilisemal kombel algavad libauudised siis, kui inimesed ise neid levitavad läbi sotsiaalmeedia ja läbi isikliku suhtluse. see protsess jääb äh, väljapoole võimude tegevust, kuid äh, libauudiste loojad manipuleerivad hirmudega ja kasutavad seda olukorda ära. Fake news is libauudised äh, leid levitavad riigid ja organisatsioonid, kuid meie jaoks on muidugi kõige huvitavam, millised riigid neid levitavad, kus, kus on, millel on ka vastuoluline profiil. ühest küljest ei saavuta nad seda poliitilist mõju, millest nad unistavad metodoloogilisest seisukohast libauudised, nagu ennist ütlesin, tugineb äh, vanadel kommunistliku propaganda vahend, traditsioonidel, mis on tegelikult sada aastat vanad juba. Now uh, I have arrived to the nüüd olen jõudnud väga tundliku aspekti juurde. ja see on ka pisut ebaharilik. vastuolulised trendid nimelt Euroopa Liidus endas, mis hävitavad või halvavad immuunsust äh, poliitilises ja ühiskondlikus plaanis. sellepärast olen selle punkti ka siia lisanud. mis need trendid siis on? ma osutan ainult valdkondadele, kus need trendid äh, esinevad. Nende trendide hulgas Äh, näeme me, et on kasvav lõhe ava- ja erasektori vahel, avaliku narratiivi ja eraelu vahel, mitmekesisuse ja ühtsustamise vahel, äh, äh, riik, religioon, tabud, ratsionaalsus, pühad eesmärgid, empiir- em,, empirismi mõju sotsiaalteadustele kõik need vastuolud äh, mõjutavad immuunsust lebauudiste suhtes, on sadu põletavaid küsimusi, mis äh, on otsustava tähtsusega ühiskondade elujõu suhtes, kuid neid häbimärgistatakse kui ebaõigeid. Äh, kas, kas tuleb lõpetada sugudevaheline vahetegemine selleks, et sood oleksid võrdsed. kas ähm, see on demokraatlik, kas soo äh, näht-, kas soo küsimus sobib kokku religioosse mitmekesisusega, religiooniga? kuidas see mõjub elujõudu, äh, kunsti nautimist, ühiskondade elujõulisust tervikuna? näiteks kuhu kadus kommunistlik Euroopa kinokunst? meie lapsed näevad, kuidas äh, televiisor näitab kõikvõimalikke julmusi ühiskond räägib juba sellest, et tuleb parem sõdida ja mitte rahus elada. kas ebavõrdsus on kadunud, kui on nii palju erandeid? kui on nii palju kvoote in-, eripäradega inimeste jaoks, kas ma selliselt kaotan ära inim-, kaotame ära inimestevahelised erinevused? või siis inimesed jäävad alatiseks erinevaks näiteks nahavärvi alusel? mitmekultuuriline ühiskond, avalikud narratiivid räägivad kultuurilistest erinevustest. libauudised, hübriidsõjad, radikaliseerumine, korruptsioon, seda saavad lahendada ainult elujõulised ja avatud ühiskonnad, kus toimub dialoog isegi kõige vastuolulisemate ühiskonnanägemuste vahel. kui seda ei saavutata, siis ametlikud poliitilised meetmed või, või haldusmenetlused ei anna mingisugust tulu, vaid lõhe, lõhestavad järjest rohkem ühiskonda. Final effects, such trends which endanger the unit mis ohustab Euroopa Liidu ühtsust? mõjud tulevad nii Euroopa Liidu seest kui väljast. Euroopa Liit on maksnud väga kõrged hinda nende probleemide eest, mis tulenevad Brexitist, äh, Kataloonia eraldumispüüdlustest ja nii edasi. Äh, minu arusaamine libauudiste, libauudistest ja selle seos hübriidsõjaga, seepärast äh, on minu jaoks vastutav ühiskond, sotsiaalteadused ja mitte Äh, reaalteadused, seda seletab käesolev slaid. I finish with the, with another lõpetuseks Allai Stevensoni mõte olen temaga nõus. kõnelgem, kõnelgem mõistlikku juttu Euroopa rahvale tänan väga. jah, suur tänu teile. suur tänu teile sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd saab sõna härra Hendriks, palun, ka teil on sõna kümneks minutiks. Thank you, chair uh,. Thank you to this body for inviting me jah, suur tänu, aitäh, et kutsusite mind äh, siia äh, esinema, mina äh, rääkis, räägiksin täpsemalt libauusi, uudiste äh, keskkonnast ja sellest siis, mis, mis mehhanismidega need äh, levivad. kõigepealt siis infoturust äh, mõni sõna. ja seda iseloomustavad teatud jooned. põhiline on juba teada, et on oluline äh, saada inimeste tähelepanu e, ja et nad siis tarbiksid infot. ja just nimelt see tähelepanu aspekt on väga oluline, seal võiks olla ka mingisugune e, demokraatlik e, definitsioon, sellele see võiks kuidagi reeglipäraselt jaguneda, kuid nõnda see ei ole, sellepärast et tähelepanu ei jagune äh, võrdselt. ja äh, info tegelikult jaguneb nii-öelda äh, võimu seaduste järgi, seal on teatud äh, rühmad, kes siis saavad seda levida, levitada kas veebis või siis mingid asutused või, või inimeste poolt ja, ja siis selle järelejäänud ruumi eest võitlevad kõik ülejäänud. nii et kui me hakkame siin turust rääkima lähemalt, siis äh, selle aasta äh, tuhande äh, alguses saab tõmmata paralleeli ka finantsturgudega ja ka Alan Greenspan rääkis sellest seoses kahe tuhande kaheksanda aasta kriisiga ja leiti, et finantsturud ei toimi kuigi äh, efektiivselt. ja äh, samamoodi võib siis vaadelda libauudiseid kui äh, kehva infotoodet. ja sellega saab selgeks ka see, et sotsiaalmeedia kasutajad, kelle ees on tohutult palju informatsiooni, Äh, on tegelikult äh, kliendid ja tarbijad, näiteks äh, Facebooki puhul, et kui me oleme kliendid, siis me ei saa sellest mudelist päris hästi aru, kuidas sotsiaalmeedia oma raha teenib meie pealt. kasutajad peavad tootma infot, mida siis teised kasutajad tarbivad ja see tuleb siis äh, laiali äh, saata ja selle pealt äh, teenivad siis ka reklaamitootjad ehk siis kasutajatena me tegelikult ei ole tarbijad, meid kasutatakse ära. ja see on ka äh, libauudistele väga soodne äh, pinnas ja tegemist on äh, libauudiste äh, äh, väga jõulise pealetungiga. mis see siis, äh, mida see siis endast kujutab, kui on, mm, saame teha vahet nii-öelda tõesel ja vääral infol mingil määral, siis mm, see ei ole päris, päris täpne, aga siiski äh, sellest seisukohast äh, võib öelda, et kui äh, valetaja ise äh, katab vahet tõel ja, tõel ja valel, siis niivõrd on ka võimalik sellel vahet teha. aga nõnda see ei toimu libauudiste puhul et selle kohta on ka kirjutatud äh, raamat äh, Bullshit äh, BS, kus on see siis selgeks tehtud, nii et et see, kes kasutab nii-öelda seda BS-i, ei tee, ei nõustu tõe ja vale vahel vahet tegema põhimõtteliselt. nii et see võib olla propaganda, propagandistlikel eesmärkidel äh, raha teenimiseks äh, või, või kommertseesmärkidel, nii et siin on ka äh, sellised rahalised panused mängus ja siin soovitakse siis saada laia kõlapinda muuhulgas. ja seda on ka juba viimase kümnendi jooksul märgatud. ja kui nüüd vaadata informatsiooni kvaliteedi äh, skaalat, siis kõigepealt on kontrollitud faktid, tõesed asjaolud, siis äh, teiseks äh, teaduslikud või ekspertide kinnitused, noh, see ei pruugi alati olla kõige täpsem, et seal mm, valitakse välja võib-olla teatud Äh, infot. nii et äh, sealt saab ka siis nagu mingil määral manipuleerida, ehk siis juhtida tähelepanu teatud äh, aspektidele infos siis on sellised väited, mis ei tugine allikatele, nad võivad olla kuuldused, võivad olla tõesed, ka Äh, mittekuuldused, aga äh, nendega võib ka tõeles, tõesele infole äh, vastu vaielda. nii et see, see võib olla täiesti vale info, mida kasutatakse teatud eesmärkidel. ja libauudis ongi siis selline jama, või valeinfo, äh, millel on juures selline ajakirjanduslik äh, maik, aga tegelikult äh, see nõnda ei ole, et kui te ei tee vahet tõel ja valel, siis võib öelda ju mida iganes. ja oluline on ka just see kõlapind ja äh, Kolumbia teadlased on äh,, Kolumbia ülikooli teadlased on ka näidanud, et et Ameerika äh, äh, valimistel siis äh, võimendati teatud infot ja saadi siis ligipääs teatud publikule ja seda väga siis äh, spetsiifilisel viisil ja neile suunati just infot, mida nad äh, soovisid kuulda, aga seda tehti niivõrd äh, silmatorkavalt ja märkimisväärselt, et ka muu meedia pidi nendele tähelepanu pöörama, nad pidid sellest omakorda rääkima nii et ei ole sellist nii-öelda head või halba tähelepanu äh, meedias, vaid lihtsalt kas äh, pööratakse tähelepanu või mitte, see on oluline. ja muidugi libauudistel äh, on see väga, väga lihtne seega levida. et me vaatame, mida, mida teised teevad ja, ja me ka mõnes mõttes ka järgime seda, mida me näeme et Kopenhaageni ülikoolis on, on ka siis näidatud, mismoodi need mehhanismid äh, toimivad. et me oleme alati äh, teistest mõjutatud ja infoajastul ei ole see ka sugugi muutunud. et see on lihtsalt, see tendents on lihtsalt äh, tugevamaks muutunud nii et äh, kõik need võimalikud äh, viisid äh, infoga manipuleerida on olemas ja, ja järjest võimendavad, võimenduvad. ja sellega saab panna ka inimesi samas suunas vaatama, ühtmoodi tegutsema või siis ka samamoodi mõtlema ja on saanud võimalikuks äh, kasu, saanud kasutada siis äh, teatud äh, valesid, nii et nad muutuvad aktsepteeritavaks. ja see lihtsalt võimendab seda polariseerumist, siin on selline rühma efekt ja rühma identiteet, mis hakkavad mängima ja on ka selle kohta tehtud uurimusi, ühelt poolt on siis Obama, teiselt poolt äh, Trump ja äh, nelikümmend äh, mm, nii et manipuleerite siis Trumpi ja Obama valijatega ja see polariseerumine äh, ilmnes väga äh, tugevalt äh, just Ameerika äh, valimistel. nii et äh, libauudised äh, aitavad siis äh, äh, uskumatul infol lõppude lõpuks tunduda täiesti normaalse ja aktsepteeritavana. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Markiori. ka teil on sõna kümneks minutiks. Uh, thank you for being here uh,. Search engines and truth manipulation, I will try to be very quick. jah, aitäh, teen uh, väga uh, kiirelt meil on nüüd kümme minutit, räägin siis otsingumootoritest ja äh, tõe manipuleerimisest. Äh, miks siis äh, oleks tarvis sellest rääkida? arvatakse, et libauudised puudutavad ainult sotsiaalmeediat, Facebooki ja sotsiaalmeed- ja Twitterit ja nii edasi. tegelikult see nõnda ei ole, libauudised mängivad väga olulist rolli info loomisel ja edastamisel ja nad analüüsivad ka äh, kasutaja käitumist äh, sotsiaalmeedias. ja sellest äh, lähtuvalt siis toodetakse neid libauudiseid ja need asjad toimuvad küll erinevatel tasanditel, aga need on omavahel üksteist mõjutamas. näiteks siis, kui me vaatame otsingumootori kõige esimesi öö, öö, Äh, välja tulenud, välja tulnud äh, tulemusi, siis, äh, siis need on need, mis, mida siis inimesed vaatavad. esimest infot, esimesele infole klikib üle viiekümne protsendi mm, kasutajatest, esimesele kolmele tulemusele klikivad seitsekümmend kolm protsenti, nii et kui esimese kolme hulgas teie tulemust ei ole, siis, siis te kaotate juba tohutu hulga äh, kasutajaid ja esimese kümne äh, tulemuse äh, juurde jõuavad siis praktiliselt kõik et, et üheksakümmend viis protsenti infootsijatest. nii et just on nähtavuse aspekt on väga oluline ja samas sellel on väga tihe side ka äh, sotsiaalmeediaga, siin tekib selline resonantsi eh, efekt, ehk siis see info liigub eh, nende eh, kahe tasandi vahel ja mis siis juhtub? väga lihtne näide sellest resonantsi efektist paar aastat tagasi inimesed otsisid Lord Byroni kohta infot ja siis äh, Google'i äh, kümnes, äh, kümne esimese tulemuse juures tuli välja hoopis mingi jalgpallimängu tulemus. ja sellepärast, et seal oli keegi inimene, kelle nimi oli Byron, nii et see sotsiaalmeedia täiesti võimendas ja moonutas kogu seda infot ja teine huvitav asi on veel nii-öelda ajaline Ähm, kihistumine. Äh, libauudiste puhul ähm, võib äh, tunduda, et uudis on mingisugune uus asi, mis on just äsja välja tulnud, eile, täna, aga tegelikult see nõnda ei ole, see on osa laiemast nähtusest, võetakse äh, info ja kasutatakse siis ka teatavat ajafaktorit, sellepärast et otsingumootoritele sellised äkilised muudatused ei meeldi kuna võib tunduda, et keegi äh, manipuleerib ja seega äh, eelistatakse aeglaselt muutuvat äh, infot. nii et seda ära kasutades tehakse aegamööda piiratud muutusega, kui see pikka aega juba on kestnud, siis on võimalik ka selle põhjal libauudiseid toota nii et see ei ole libauudis, mis tuleb tänase uudise kohta välja ja Vikipeedia on väga hea näide selle kohta. see on siis äh, meie aja entsüklopeedia, see on väga äh, autoriteetne allikas ja seetõttu on see ka esmane äh, äh sihtmärk. ja tavaliselt tuleb ka Vikipeedia Google'is esimese kolme äh, tulemuse all äh, välja tundub, et äh, jah, see on nagu parem allikas või usaldusväärsem allikas kui ähm, mingi ähm, muu, see, selle üle tundub, et äh, on teatud sotsiaalne kontroll olemas, aga tegelikult see nõnda ei ole, see on ka sotsiaalne äh, nähtus nagu sotsiaalmeedia ja sinna äh, tungib ka äh, libauudi-, tungivad libauudised äh, kelleltki jõuliselt sisse, ka seal kasutatakse seda ajafaktoriga mõjutamist ja siis on olemas ka selline asi nagu Negapeedia internetis, võite seda Google'ist leida, see on nii-öelda Vikipeedia negatiivne versioon, aga see näitab siis Vikipeedia äh, äh, iga lehe kohta äh, toimunud vaidlusi ja arutelusid ja, ja konflikte, et see on nagu selle Vikipeedia nii-öelda kõrvalprodukt siis, kus inimesed on võidelnud nii-öelda oma seisukohtade võidule pääsemise eest nii et seal on äh, taga selline tohutu, tohutu äh, info ja mõjutamise sõda. väga ohtlik äh, asi on siin see, et see kõik ei toimu lineaarselt. kuna ähm, teatud tasemest alates tekib selline äh, kaskaadi efekt või, või, või selline suur äh, katastroof, sellepärast et seda võimendust ei saa enam peatada. see ei ole kellegi öö, äh, viga konkreetselt, see on lihtsalt meie öö, sotsiaalse sõja tagajärg, sotsiaalse maailma tagajärg, me oleme kõik ühendatud ja info öö, vahetub väga kiiresti ja nõnda see äh, toimib, aga samas kätkeb see endast ka ohtu, nii et väga oluline on just seda libauudist äh, peatada enne, kui ta äh, selle võimenduseni jõuab, ehk siis nii-öelda sealt lävendist üle liigub. kuna alguses on see üsna lihtne, aga pärast on liiga hilja, see on just äärmiselt oluline nii et äh, kuhu oleme me siis äh, nüüd äh, liikumas? see ei ole väga keeruline, te saate modelleerida, saate analüüsida, saate kasutada erinevaid sisa, sisuvõimendusi Google, Facebook ja nii edasi ja väga oluline on ka jälgida kulutõhusust. ja see kahjuks on meie vastu nii et mis äh, lahendused äh, siin siis äh, oleks? kõigepealt tuleb ähm, suuremat tähelepanu pöörata sisu turvalisusele ja usaldusväärsusele sellepärast kahjuks äh, on kulu praegu äh, otsingumootorite jaoks äh, või muude operaatorite jaoks liiga suur, et nad hakkaksid piisavalt info usaldusväärsust kontrollima, kuid see on äärmiselt oluline just, et esimeses etapis see info peatada, peatataks. teiseks läbipaistvuse reegel otsingumootorid ja sisuvõimendajad äh, on info äh, valdajad, kuid äh, me oleme küll demokraatlikus süsteemis, aga märkame, et valitsejateks on tegelikult just otsingumootorite sisu võimendajad. nii et Äh, nad ütlevad, et nad peavad kaitsema, kaitsma oma äh, saladusi, oma algoritme nii-öelda, nad on ettevõtted ja samas väidavad ka, et äh, nad teevad seda inimeste huvides, kasutajate huvides, aga tegelikult see ei toimi ja see ei ole ka õige. mis oleks siis lahendus õige, õiget laadi läbipaistvus, ehk siis inimesed peavad saama võimaluse jälgida, mis toimub nii-öelda selles info mustas kastis. näiteks kokal on, on võib-olla mõni retsept ja on üldteada, et ta ei taha seda avaldada, aga siiski peab Äh, näiteks kui Coca-Colat toodetakse, siis peab olema võimalus siiski kontrollida, et seal ei toimu midagi väga kahtlast ja et seal ei ole mingeid mürgiseid koostisosi ja nii edasi. nii et teatud määral läbipaistvus on siiski vajalik, ehkki retsepti valdaja soovib seda äh, retsepti ennast saladuses hoida, nii et äh, seda arvestades võib öelda, et ka info on kolmanda aastatuhande toit meie kõigi jaoks, aitäh! suur tänu nende minu arvates väga huvitavate ettekannete eest, mis kohe kindlasti tekitavad ka väga palju küsimusi, nii et me saame kohe alustada aruteluga. ma annaksin kõigepealt, kui te nõus olete, sõna koordinaatoritele ja pärast seda kõigile teistele soovijatele, kes märku on andnud ning alustame Sabine Verhaienist jah, aitäh kõigepealt nende huvitavate ettekannete eest. ma arvan, et et äh, siin oli tõesti mitmeid punkte, mis olid vägagi valgustavad. tahaksin teada, kuidas analüüsida uudiseid, et äh, kuidas ma saan aru, et on äh, tegemist libauudisega ja kuidas see kõik mõjutab siis ka meediavabadust, näiteks klassikaliste meediakanalite puhul ma tean täpselt näiteks trükimeedia puhul, et kes on kirjutanud selle artikli, interneti puhul ma tihti ei tea, kes on uudise autor, ka sotsiaalvõrgus võrgustikes pole mul kunagi võimalik välja selgitada, kes on autor ja tihti tehakse seda meelega. nii et ma tahaksin teada, kuidas selliste uudiste vastu võidelda ja teiseks need erinevad kõlapinnad sotsiaalvõrgustikus, need ju tegelikult ise otsustavad minu eest äh, vastavalt sellele, kus ma olen enne käinud, pakutakse mulle uudiseid äh, vastavalt sellele, mm, kus ma olen näiteks Facebookis pannud meeldib, söödetakse mulle ette infot, nii et ma tahaksin teada, kas selline nii-öelda äh, ise loodud reaalsus ei too endaga kaasa olukorda, kus ma tegelikult enam ei tea, mis on tegelik olukord. ma arvan, et info on tõsi ainult sellepärast, et see jagab minu seisukohti ja tegelikult ei olegi mul võimalik siis enam vahet teha, kas tegemist on tõega või mitte. kuidas selliste tendentside vastu võidelda ja kolmandaks otsingumootorid, mida te ka mainisite, mis mängivad ju ka väga tähtsat rolli kuidas on võimalik äh, kuidagi otsingumootoreid reguleerida, kas me peaksime üldse endale võtma eesmärgiks sorteerimise, noh Google sorteerib ju vastavalt algoritmidele, mis on olemas ja Euroopa Liit on nüüd juba mitmeid kordi üritanud nendele algoritmidele jälile saada, selleks et teada saada, kas tegemist on konkurentsimoonutustega samamoodi on siin trahve määratud Google'ile just sellepärast. nii et küsimus on nüüd selles, kuidas äh, reguleerida seda kõike, kuidas nendele suurtele kontsernidele läheda, läheneda ja kas me üldse peaksime reguleerima, et mida me peaksime selgituste, teavitustöö, tarbijate koolitamise kõrval tegema, et kuidas me teeme neile selgeks, et kõik, mis internetis on, ei pruugi olla tõsi. ja et inimesed sellest ka aru saaksid. järgmisena Silvia Kosta, palun. aitäh! kõigepealt suur tänu, suur tänu selle eest, et nii mitmekesiseid ettekandeid meile pidasite Te rääkisite ähm, otsingumootorite vastutusest, algoritmidest ja sellest, kuidas see kõik on sotsiaalsete võrgustikega seotud. minul on väga naiivne küsimus. kas tõesti selles küsimuses ähm, mõtleme ka selle peale, et poliitilised jõud, mitte küll riikides eraldi, vaid ka üleilmsel tasandil saavad panna otsingumootoreid rohkem vastutama. ja kas meil peaks olema ka tõesti võimalik vaadata neid koode, mis on nende algoritmide taga, sest nendega on meil ju tegelikult väga palju probleeme. ühelt poolt on ju võimalus öö, tugevdada kriitilist mõtlemist selleks, et inimesed saaksid teha vahet võltsuudistel ja tõelistel uudistel. meie leiame, et äh, kui äh, platvormid on vahendajad, ka siis peavad nad siiski vastutama rohkem kui siiamaani. võltsuudiste kohta on väga palju erinevaid definitsioone. ma arvan, et väga tähtis on äh, välja tuua ka neid erinevusi ja väga tähtis on vaja ka vaadata, millised on need nii-öelda meelega läbi viidud äh, valeinformatsiooni kampaaniad. kas teil on võib-olla mingeid mõtteid selle kohta, kuidas äh, me saaksime välja mõelda siin mingi käitumisjuhise või midagi sarnast, millega me saaksime siis ka selle probleemiga tegeleda? ma arvan, et see ei mõjuta mitte ainult demokraatiat ja informatsiooni läbipaistvust, vaid ka see, et pöördutakse tagasi nii-öelda teaduseelsesse aega või ka nõiajahi aega. me tõesti näeme öö, äh, dramaatilisi arenguid öö, äh, valeinfo leviku puhul, eriti just minu koduriigis näiteks siis, kui inimesed võitlevad äh, vaktsineerimise vastu. meil on piirkondi kus, kus kolmkümmend protsenti inimesi keelduvad oma lapsi vaktsineerimast, sellepärast et keegi on täiesti teadlikult ja nimelt levitanud valeinfot ja väga raske on selle vastu võidelda sest äh, meil ei ole tegelikult mitte mingeid avalikke garantiisid, millega me seda saaksime teha, nii et kas teil on võib-olla selle kohta mõningaid ettepanekuid? aitäh, järgmisena Helga Trüüpel, palun aitäh! ma arvan, et vabaduse narratiiv tuleb eraldada digitaalsetest monopolidest, eriti just Google'ist ja Google on öelnud, et ära ole kuri, nii et me peaksime neile äkki seda meenutama. nüüd tuleb võidelda digitaalse kapitalismi vastu, sest me näeme siin uut digitaalse kapitalismi kultuuri ähm, ja ma arvan, et me peame võitlema mitte ainult kapitalismi vastu, vaid ka digitaalse kapitalismi vastu. kui me soovime demokraatiat, siis ei tohi siin laskuda natsionalismi lõksu nagu Putin, Trump ja kõik need ülejäänud. ja risk nüüd nende digitaalsete monopolidega on tõesti väga suur, et me õõnestame demokraatiat. ja just sellepärast äh, esitaksingi teile küsimuse, sest tegemist on kuuma teemaga Euroopa Liidus, et kas meil peaks olema avalik digitaalne platvorm, mis oleks korralikult reguleeritud, et tegemist ei ole mingi riigi paika pandud platvormiga nagu avalik-õiguslik meedia ja et me saaksime kuidagi midagi vastu pakku siis ka nii-öelda Ameerika monopolidele. lugesin New York Timesist, ja tõsi, et isegi ameeriklased ütlevad, et midagi tuleb ette võtta tehisintellekti ja nende uute monopolidega, sellepärast et need õõnestavad demokraatiat. ma arvan, et sellised ettevõtted nagu Google ja Facebook on uued meediaettevõtted, mis vajavad reguleerimist, meil on vaja võrdseid võimalusi kõigi jaoks. ja meil on ka see e-kommertsi direktiiv Euroopa Parlamendis läbivaatamisel, tõesti tuleb siin väga selgelt teha vahet aktiivsel ja passiivsel rollil. Margareete Vestager, konkurentsivõime volinik on öelnud, et äh, Google, Facebook ja Starbucks peaksid maksma äh, makse Euroopa Liidus ja peale selle peaksid nad ka autoriõiguste tasusid maksma, kui nad avaldavad artikleid, nii et äh, kogu see autoriõigustega kaetstud äh, sisu, mida platvormidele üles äh, laaditakse, sealt vaadatakse, ka seal tuleb maksta autoriõiguste eest ja tõesti väga tähtis on, et me sunniksime kõiki neid ettevõtteid maksma nii makse kui ka litsentse meil ei ole vaja minu arvates üldiselt filtreerimist vaja pir, piraatidega meil probleeme ei ole ja me ei tohiks äh, inimõigusi ja meediavabadust äh, ohu alla seada, aga meil on tõesti vaja läbipaistvust algoritmide osas, äh, kui me tahame demokraatiat kaitsta, just sellepärast on vaja siin poliitiliselt midagi ette võtta, sest me oleme uhked seaduseloojad Euroopast aitäh! Kurtsi Maltese, palun! Eh, ja aitäh, see oli tõesti väga huvitav ja ma arvan, et kogu seda infot on meil vaja, sellepärast et poliitika on siiamaani olnud väga väheaktiivne ja segaduses. ma arvan, et ähm, me oleme viimastel aastatel näinud, et see nõndanimetatud revolutsioon on ilmselgelt juhitud, me ei räägi ju siin mitte ainult sotsiaalvõrgustikest. liba uudised on tegelikult nakatanud ka traditsioonilised meediakanalid, sest äh, libauudised äh, dikteerivad ka tavameediale teatud käitumist ette, sest äh, tänapäeval ka tavameediakanalid mitte alati enam ei kontrolli oma allikaid ja infotõesust ja see toob endaga väga palju probleeme avaliku, õigusliku meediakanalite puhul on siiski teatud kontrollid ja teatud vastutus, mis on ette nähtud, aga sotsiaalsete võrgustike puhul seda ei ole. ja on tekkinud nii-öelda publikukultuur ja publiku jaoks, tarbija jaoks äh, avalik-õigusliku meedia äh, info on teistsugune, näiteks Saksamaal äh, kollane Bildzeitung, äh, seda müüakse palju rohkem kui tõsiseltvõetavat Frankfurter Allgemeinet Zeitungit, aga samas lugeja teab ka, et kui ta loeb Frankfurter Allgemeinet, siis ta saab tõesti informatsiooni. ja Google'is muidugi mängivad klikid väga tähtsat rolli väga tähtis on lugejaid koolitada, selleks on meil vaja erinevaid mõtteid, see ei ole lihtne väga raske on uue meedia kasutajaid nii-öelda kirjaoskajaks muuta. nagu professor Margiori ütles, et me peame võimalikult vara seda tegema, see on täiesti uus mõte, sest tõesti, me peame võimalikult vara midagi ette võtma, sest kui me seda ei tee, siis hiljem on igasugused meetmed äh, liiga hilinenud ja nüüd e-kommertsi direktiiv, see on kuusteist aastat vana, see on põhimõtteliselt elektroonilise kauplemise puhul nagu keskajast. ja nüüd kahe tuhande viiendast aastast saati on meil tõesti väga palju arenguid toimunud äh, me peaksime ka kirjastajate vastutusest rääkima, ka Silvia Kosta mainis seda, noh muidugi ka siin on äh, vastupanu, kuid me peaksime kuidagi leidma tasakaalu äh, tsensuuri ja vabaduse vahel, aitäh! ja nüüd ülejäänud komisjoni liikmed, maksimaalselt kaks minutit, palun. kõigepealt korra, kõigepealt kolleeg Jimenez Barbat, palun aitäh, jõudsin natukene hilja kohale, aga ikka veel õigel ajal selleks, et äh, ära kuulata äh, professor Mark Jüri, te vist rääkisite sinistest valedest. see oli väga huvitav. valed, mis lumepallina üha rohkem levivad no Kataloonias äh, on meil ka iseseisvuskampaania ja tõesti väga palju levitati ka seal võltsuudiseid ja seetõttu tehti ka täiesti valesid äh, otsuseid nende libauudiste najal. ja sellepärast oleksin ma natukene rohkem teada tahtnud äh, selle siniste valede kontseptsiooni kohta. aitäh! järgmisena kolleeg Samet Imiš, palun. Iva, eh, domanda li nixtieq nagħmel jiena hija min għandhom allura jkunu l-gwardjani tal-verità. Aitäh. küsimus on selles, kes peaksid olema tõe üle valvajad, see on küsimus, mille ma esitan sellepärast, et võltsuudiste eh, fenomeni ei saa vaadata kui fenomeni, seda tuleb vaadata laiemalt. kui me räägime reguleerivatest ametitest, siis äh, kellest me siin räägime? tahaksin rääkida Peter Auburnist, äh, inglise kirjanikust, äh, kes on kirjutanud raamatu just poliitiliste valede tõusu kohta. seal on, räägib ta Trumpi esiletõusust ja mm, ka teised tema raamatud on väga huvitavad. miks ma sellest räägin? iga valimiskampaania puhul Äh, need algoritmid, mida härra Hendriks mainis, äh, ka-, neid kasutatakse äh, kampaania huvides, samamoodi avalik-õiguslikud teenused, neid tuleb kaitsta, väga tähtis on, et nemad edastaksid tõesti informatsiooni kogu riigi elanikkonna jaoks, neid tuleb tõesti kaitsta, siis äh, see, mis toimub võltsuudistega ja manipuleerimisega rahvusvahelisel tasandil. näiteks need süüdistused, et Venemaa on sekkunud Brexiti kampaaniasse või siis ka USA valimiskampaaniasse või siis ka teistesse valimiskampaaniatesse. nii et meil on ilmselgelt ka veel võltskontod, millega tuleb tegeleda, nii et küsimus on selles, keda me saaksime usaldada, et kes on need, kes nii-öelda tõe üle valvavad, et me kõik saaksime tõesti informatsiooni. aitäh, järgmisena kolleeg Šoidrova. Eh, aitäh, aitäh seal nende väga huvitavate ettekannete eest. ma tahaksin tagasi tulla nende küsimuste juurde, mis puudutasid äh, tsensuuri. ma usun, et on väga hea ja õige, et äh, parlament palus audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi üle vaadata ja et äh, teatud sisu eemaldamine peaks olema võimalik, näiteks et platvormid äh, Äh, eemaldaksid vihakõned, üleskutsed äh, äh, radikaliseerumisele ja nii edasi. on selge, et mingil määral on see küll tsensuur, aga sellega saame me hakkama. minu küsimus teile on järgmine. ma arvan, et me peaksime nõudma, et igaüks, kes uudiseid edastab, peab ka selgelt välja ütlema, kes on selle uudise autor. saan aru, et on ka ebameeldivaid uudiseid, aga nendega pole mul probleemi. lihtsalt kui on uudise autor, siis saab vähemalt kontrollida. ja me saame siis äh, tagada vabaduse ja demokraatia, aga samal ajal peame me nõudma ka vastutust, ehk et meil on vabadus, aga igaüks vastutab ka selles vabas maailmas ja peale selle, kas anonüümset sisu äkki ei peakski avaldama või kui see on avaldatud, siis tuleks see eemaldada, sest kui anonüümset sisu äh, avaldatakse, siis me ei tea, kes saadab milliseid sõnumeid ja igaüks võib siis avaldada, mida tahab ja jällegi levib karistamatus ja sellega on minu arvates meil kõige suurem probleem. aitäh ja viimasena selle esimese voorus saab sõna härra Grammatikakis, palun Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή. Suur tänu. Ma arvan, et meie arutelu on väga tähtis. Mul on väga hea meel, proua esinaine. Äh, sest meie tänane kohtumine on tõesti kulgenud äh, laitmatult, aga mõned märkused. Esiteks, me unustame, et libauudised ei ole uus nähtus see on sama vana kui inimkond. uus nähtus aga on see, et äh, järjest rohkem on libauudiseid ja väga keeruline on äh, nüüdsest kontrollida, kus on tõde. Äh, Wells Ameerika Ühendriikides korraldas telesaate, kus räägiti sellest, kuidas Ameerika vallutavad tulnukad kas see oli siis libauudis? E, igal juhul e, inimesed kartsid reaalselt. teine märkus. ma kuulsin e, teie definitsioone, kuidas defineerida libauudiseid ja, ja, ja rääkisite kihistumisest. mina näeksin seda pisut erinevalt. et kas seda on võimalik tõestada või ei ole, kui Google näiteks ütleb, et õun äh, lendab kosmosesse, et ta ei kuku alla, siis me saame aru, et see on vale, aga kui näiteks äh, avaldatakse uudis, äh, mis on teadlikult, teaduslikult tõendatud, et, et see toimub Ameerikas, siis on ju vaja teaduslikke teadmisi samuti, et seda mõista ja hinnata on ka sellised uudised, mis on väga moes, äh, näiteks seksuaalse ahistamise osas, käitumiste, käitumise osas, mida tegelikult kontrollida ei saa. ja sellepärast on meil vaja sellist definitsiooni, mis võimaldaks uurida, kas tegemist on libauudisega või mitte. me võime äh, seda nähtust hukka mõista ja õigusega ja mõnikord isegi liiga hästi. aga mis on lahendused? üks lahendus võiks olla väga lihtne, see oleks see parem haridus. aga nagu te teate, meie komisjonis, kultuurikomisjonis räägime võib-olla, meil on lihtne siin rääkida, aga tegelikult äh, see parem haridus, kas, kas see on ka libauudis äkki? suur tänu! kõigepealt tahaksin siin tervitada meil külalisi, enne kui nad mul meelest ära lähevad. meil on siin on kakskümmend praktikanti Euroopa Parlamendist, äh, kirjaliku tõlke peadirektoraadist, tere tulemast ja ma loodan, et ka teil on täna siin midagi õppida ja nüüd annaksin sõna komisjonile härra Sargini kaheks minutiks ja siis saavad uuesti sõna meie eksperdid. tänan, proua esinaine, tänan kutse eest äh, lühidalt sõna võtta selles väga huvitavas arutelus. on tõsi, et äh, mõtted mida siin on väljendatud erinevates sõnavõttudes, olgu siis panelistide poolt või, või parlamendiliikmete poolt, on tõesti huvitpakkuvad ja tähtsad ka Euroopa Komisjonile. Neid tuleb arvesse võtta eriti nüüd, kus volinik Gabriel on teatanud, et ta tuleb välja algatusega, tegelemaks libauudistega. eelmisel nädalal teatas ta, et algavad avalikud konsultatsioonid mis kestavad veebruari alguseni ja nüüd on avatud see ka kõigile, kõik võivad oma sõna sekka öelda kuni veebruarini ning luuakse ka kõrgetasemeline grupp, kes peaks proportsionaalselt analüüsima erinevaid komponente, mis on osa probleemist ja võib-olla ka osa lahendusest. nii et kõrgetasemeline rühm kes siis tasakaalustatult äh, hakkab hindama platvorme, meediat, tead-, teadlaste arvamusi, ajakirjanike arvamusi ja ka kodanikuühiskonna organisatsioonide arvamust ja rolli selles kontekstis. hetkel äh, pigem kuulame, tahame paremini mõista, kuidas see nähtus äh, mõjutab avalikku arvamust negatiivsel moel ja, ja nähtuse kahjulikkus on just see, äh, mis on kõikides aruteludes esikohal ja selle tõttu me mõistame, et on vaja tegutseda kiiresti. mõned mõtted, mõned eesmärgid on äh, voliniku jaoks väga selged, nagu läbipaistvus, nähtavus äh, sisu osas, teemad, mis on seotud algoritmide kasutamisega, kuidas äh, Äh, sisu liigub äh, veebis ja muidugi läbipaistvus, äh, mis puudutab rahavoogusid, mis mõnikord toetavad pahatahtlikku, pahatahtlikku või majanduslikult põhjustatud libauudiste levitamist. siinkohal lõpetan. suur tänu, suur tänu ka selle info jagamise eest on, mulle tundub, et me siin ei saa uut informatsiooni mitte ainult parlamendi jaoks, vaid tundub, et ka komisjonil on täna siin mida õppida, me vähemalt loodame. ja nüüd annan sõna meie ekspertidele, et ei pea nüüd kõik, kõikidele küsimustele vastama, otsige välja need, millele tahate vastata ja te saate umbes kaheks-kolmeks minutiks igaüks jälle sõna ja tõesti keskenduge siis teile, keskenduge siis sellele, mille puhul te arvate, et sellele peate kindlasti vastama. kes soovib alustada? kas te lepite omavahel kokku? okei okay,, Peeter hästi, palun. Äh, to... on kahju, nii palju küsimusi, nii vähe aega. jah, asi on tõsine, olulised märkused selle saab kahe sõnaga kokku võtta, ma arvan. lastelt olen ma õppinud eriti noorematelt, väiksemad lapsed on kõige hullem publik üldse, käin nendel esinemas teinekord, nemad küsivad alati, miks ja veelgi olulisem küsimus, miks, miks ei? see on hirmutav. ükskõik, eh, mis teie jaoks on enesestmõistetav, nemad ei arva seda nii, mis on meie jaoks paigas, nende jaoks ei ole, me elame ühiskonnas, mis on kihistunud, see tähendab seda, et on hierarhia ja on klassikaline inertsus muutuste kontekstis, mida see konkreetselt näitab, näiteks algoritmide puhul libauudiste, viraalsete uudiste levik, justkui me ei saaks midagi selle vastu ette võtta. kui see, et see on internet, et internetis käib asi nii, ei, ei ole nii ei ole, et internet töötab nii, meie paneme ta niimoodi tööle, aga me saame seda ka muuta. väga lihtne on see. takistada uudiste viraalset levikut. seda on lihtne teha. tsenseerimine ei ole lahendus. tsensuur on millegi väljajätmine seda, et ei ole, teil ei ole vabadust midagi öelda, kuid äh, võime on, võimendamine on, on teine asi. ma ei, ütleme, et ma ei usalda, ma ei usalda asju, mida, ma ei võimenda asju, mida ma ei usalda, see ei ole tsensuur. nüüd on justkui niimoodi, et kõik on vabad võimendama kõike, see, see ei ole vabadus, see on rumalus. sest internet ei, ei, seda ei loodud selle jaoks, veeb algselt oli usaldusväärne nagu internet. et me räägime häkkeritest, aga algselt internet toimis väga turvalises keskkonnas, sõjali-, sõjaväelises keskkonnas ja siis see levis avalikkusesse. reeglid muutusid. ja nüüd meie muudame interneti protokolle selleks, et see oleks turvalisem. sama infoga veeb alustas siis, kui oli väga vähe inimesi, kes infot haldasid, ei olnud libauudiste probleemi, sest uudiseidki polnud veebis algselt. ja nüüd on probleemid. lahendus on, et miks mitte siis lihtsalt muuta mudelit, mitte tsenseerida, aga takistada võimendamist. tuleb lõpetada võimendamine ja mitte lihtsalt tule, ei tule kuts-, kustutada ja langeda tsensuuri lõksu kaks minutit, et vastata väga olulistele küsimustele. noh, see on väljakutse, üritan kolmele vastata. kui lõhnab nagu press, maitseb nagu press, siis ongi vist see press. Facebook, Google. Nad toimetavad tohutult juba. ka sõnavabadus eksisteer-, ei eksisteeri tegelikult isegi sotsiaalmeedias, tegelikult isegi äh, või infoportaalides sõnavabadus ei ole argument. sõnavabadust rikutaks, kui ei saaks midagi kuskil Facebookis avaldada või midagi, aga alustage veebi, veeb, veebis blogi ja võite öelda kõik, mida tahate. Nemad tegelikult, mina tegelikult läheksin OECD-sse, ÜRO-sse, kes ütlevad, et valeinfo veebis on ülemaailmne väljakutse kui mina oleksin teie asemel, ma ütleksin, teie nüüd olete suurte infoagentuuride toimetajad. kuidas te seda nüüd kavatsete teha, kui teil on kaks miljardit vaba ajakirjanikku, see ei ole minu probleem, see on teie probleem, nii et tegelge sellega. Teil on siin ka musklid selleks, teil on tõesti olemas. Te ei ole lihtsalt mitte keegi, on, on vabaühendused ja, ja olete teie poliitiline institutsioon, kasutage oma muskleid, palun. miski ei saa teid takistada selles. isegi kui olete liberaalid, siis on ikkagi vaja reguleerida, sest turg ei ole tõhus. esiteks ja teiseks, kui te ei reguleeri, siis turg on väga ebavõrdne, reguleerimata äh, desperaadode vahel, kes võivad öelda, mida tahavad, ja vaba ajakirjandus, kellel ei lubata öelda seda, mida nad tahavad, just sellepärast, et nad peavad täitma häid standardeid, häid ajakirjandustavasid, rangeid kriteeriume. ja kui mina oleksin teie asemel, te räägite checks and balance'i küsimust, lugege, mida on Ameerika Ajakirjanike Assotsiatsioon öelnud järgige tõde nii palju, kui saate, kritiseerige allikaid, jätkake. Neil on ajakirjandustõe kontseptsioon, miks mitte seda kasutada? ja kasutada teadlasi muus osas ja pange see kõik tööle. mis puudutab va siniseid valesid ja kogub selle asja psühholoogiat. sotsiaalpsühholoogia äh, on vana asi. nüüd on see hakanud kiirenema otse, sõna otseses mõttes need nähtused ja sinised valed, kõik see, inimene pigem äh, kuidas muuta uskumusi, kuidas muuta käitumist, see on väga keeruline teema. kui mina oleksin Euroopa Liidu raha kulutaja, ma uuriksin sotsiaalpsühholoogiat netis, võib-olla niimoodi oleks võimalik raha kulutada libauudised äh, on sama vanad kui inimkond, see pole uus. uus on levik, sellist me pole enne näinud. me kõik oleme osa sellest eksperimendist. selles mõttes on see uus kõigile. ka üks argument, kogu see mõte, et Facebook, Google ja kõik see on vabad platvormid, ei, üldse mitte ehk siis kasutage seda argumenti, öelge, et te olete suurte platvormide toimetajad, ka teie tehke midagi. suur tänu ja viimasena ja mitte vähem olulisena härra Naidenov mina jagaks probleemi kahte ossa. esimene informatsioon ja teine geopoliitiline. akumuleerimine, info levik, mida kol-, mida kolleegid kirjeldasid, see puudutab esimest osa. ja ma arvan, et seda probleemi on võimalik enam-vähem lahendada. minu mure on alati seotud teise osaga, sest äh, libauudised internetis, kui see on poliitiliselt põhjendatud, kui äh, tugevad jõud äh, tugevdavad seda, investeerivad libauudistesse, siis nad leiavad uued veebilehed. Nad leiavad mõjukaid inimesi, kes, äh, kes äh, toodavad juurde järjest libauudiseid. Bulgaarias olen ma korduvalt näinud, iga päev näen uusi ideid, uusi viise, kuidas äh, libauudiseid levitada. probleem on, see teine probleem on ka pisut keerukam ma ei ole nii optimistlik siin osas, sest äh, poliitikas libauudised ähm,, poliit-, muute identiteedidega võrdluses on tõsine probleem. Need inimesed, kellel on teatud usk, teatud etniline kuuluvus, nad äh, tunnevad, et see on suunatud ka nende identiteedi vastu ja see on üks suurtest äh, raskuspunktidest ja seepärast ma arvan, et midagi tuleks muuta selles, kuidas õpetatakse ja kirjutatakse poliitika kohta ülikoolides. kakskümmend aastat tagasi alustasin kursust nimega Mitteavalik poliitika. ühest küljest, kuidas mitte avalikku sektoreid saaks kasutada poliitilistel eesmärkidel ja teiseks, kuidas avalikke foorumeid saaks kasutada mitteavalikel eesmärkidel ja ma näen siin positiivset trendi ka. mõned äh, inimesed tunnevad nüüd huvi mitteametliku poliitika vastu, kuid ma arvan, et mitteavalik poliitika on laiem äh, tegelikult. Võrd-, võrdlevas poliitikateaduses äh, näeme, et see piirdub menetlustega, poliitika institutsionaalsete aspektidega, kõigega, mis puudutab äh, poliitika seaduslikke aspekti, kuid samas libauudised kasutavad kõike muud poliitikas. nii et kui me seda ei tee, siis jõuame teatud äh, äh, tipptasemel ajakirjanduseni siin-seal, mis ei ole nii lihtne küll Ida-Euroopas või maailma teistes osades, aga ainus viis, kuidas inimesi õpetada ei ole mitte, et mis on parim hea ajakirjanduse juures, on aga õpetada ku, neile, kuidas tõlgendada, dešifreerida ja, ja lihtsalt äh, dešifreerida, mis on selle uudiseallika lõplik eesmärk. ja ma arvan, siin me oleme selle protsessi alguses. ja, diese... E- suur tänu selle esimese väga põneva ja informatiivse ning ka äh, vägagi värvika arvamuste vahetuse vooru eest. Läheme nüüd teise vooru juurde. meil on siin üks väga kauge külaline. mul on väga hea meel, et äh, teie Konstantinas Daskalakis äh, olete Bostonist siia kohale tulnud tema räägib meile ma-, tehnoloogilistest ja teaduslikest võimalustest, mis on olemas või mida ka pole olemas, ja samamoodi tervitan siin ka ainsat naist meie ekspertide hulgas, Karolin Schwarz, tema töötab Berliinis mittetulundusühingus, mis tegeleb äh, just äh, tõe otsimisega, tema siis räägib meile praktiliselt, äh, kui tihti on tegemist võltsuudistega ja kuidas nende vastu võidelda ja kuidas siis võltsuudiseid ka rahva sekka viiakse. kõigepealt annan sõna äh, professor Taskalakisele kümneks minutiks ja siis saab sõna proua Schwarz, palun, teil on sõna uh,. Thank you very much uh.... suur tänu. palun, kas ma saaksin selle puldi? ütleb kõneleja. All right, so uh,, so fake news is a really interesting libauudised on tõesti väga huvitav teema ja üks põhjus on see, et pole selget definitsiooni, mis on libauudised. nii et kindel on see, et uh, raske on leida definitsiooni, ilma et äh, mindaks äh, filosoofiasse, mis on fakt ja mis on tõde, aga võib kindlasti öelda seda, et äh, üks definitsioon, mis toimib, on, on, et libauudis on tahtlik millegi valesti esitamine, mis tegelikult on aset leidnud. üks näide siin vasakul pool. või siis täielikult konstrueeritud informatsioon, mille eesmärgiks on äh, eksiteele viia. nagu varem ka on öeldud libauudised on olnud olemas ka minevikus, see ei ole iseenesest uus asi. aga mis on otsustav aspekt siinkohal täna, on teine komponent libauudiste juures, milleks on levitamine, viis, kuidas nad levivad. seega libauudiste definitsioon peaks kaasama ka levitamise viisi, levimise viisi ja libauudised peaks näitama, kuidas äh, korraldatult äh, artikleid levitatakse nii et, ja edendatakse, nii et selle taga on reaalsed isikud, et see on tõesti kavandatud kampaania info levitamiseks. kui tundub, et millegi taga on reaalsed isikud justkui, aga tegelikult see oli kavandatud info levitamine, siis see on üks oluline komponent Äh, algoritmid, äh, tehisintellekt on minu uurimisteemad ja võib-olla, nii et seletan pisut lähemalt, kuidas kuidas see toimib, kuidas seda tuvastada ja kuidas võidelda. sotsiaalsed botid ja võltskontod etendavad väga olulist rolli libauudiste levitamisel. organiseeritud kampaaniates kasutatakse sotsiaalbotide farme äh, laikimiseks, jagamiseks, edasi säutsumiseks siin on selline farm, näha vasakul pool pildil, klikifarm, tegemist on lihtsalt arvuti tarkvaraga, kes näib justkui reaalne isik, kes tegutseb sotsiaalvõrgustikus ja lõppeesmärk äh, klikifarmidel ja bottidel on käivitada algoritmid, mida Facebook, Google ja teised platvormid ja otsingumootorid kasutavad selleks, et kindlaks määrata, milline info on prioriteetne uudistevoos ja otsingutes. ja niimoodi võib jääda mulje, et tegemist on tõese uudisega ja levitamist väärt uudisega. tavaliselt sotsiaal- botid asuvad kuskil sotsiaalvõrgustiku nurgakesed, mitte keskmes. ja nad on hajusalt ühendatud legitiimsete reaalsete kasutajatega, nii et äh, raske on reaalse, reaalset inimest kaasata postitamisse kuid on ka kõrg, väga kõrge tasemega kontosid, mis on hästi ühendatud reaalsete kasutajatega ja, ja kõrge hinna eest on võimalik osta ka tumeveeb. see hästi ühendatud äh, konto on võimalik raha eest omandada. ja veelgi suurema raha eest on võimalik mõni kuulsus saada äh, teie sisu levitama. ja seepärast äh, on väga raske tuvastada libauudiseid, kui reaalne isik tegelikult neid levitab ilma igasuguste hoiatusteta. nii et see, et näib tõesti, et sisu on, on tõene. mitte kõik kuulsused ei tee seda, aga mõnele makstakse pimeveebis selle eest, et nad seda teeks. siin on nüüd katse kokku võtta, kuidas libauudised levivad libauudis äh, jõuab kuskilt nurgast, niisiis sotsiaalvõrgustikku. ja kui ta on äh, jõudnud oma publikuni, seda, see, see kutsub esile intensiivse klikkimise, edasi säutsumise. ta on muudetud atraktiivseks, kui äh, kuulajate silmad, silmad on on selle tuvastanud, siis äh, pööratakse selle palju tähelepanu ja see endaga toob kaasa siis algoritmid ja Facebook tõlgendab seda kui head sisu. sellega kaasneb siis see, et libauudiseid vaadatakse veelgi rohkem, tuntakse veelgi rohkem huvi ja see võimendab kokkuvõttes libauudiste publikut ja veebileht äh, lõpuks saab palju reklaamitulu ja see on ka üks põhjuseid, miks meil on nii palju libauudiseid. see võib ka äh, oma sisuga mõjutada poliitikat, ideoloogiat, isegi protesti esile kutsuda, valimisi mõjutada. nii toimib see tsükkel, kuidas libauudised töötavad. kuidas nüüd tuvastada äh, libauudist? Äh, väga raske ülesanne. isegi koolitatud äh, faktide kontrollijatele, inimestele, äh, räägime ka hiljem sellest, kahjuks on nii, et äh, tehniliselt ei olegi täiesti teostatav automaatselt tuvastada libauudiseid. me ei saa, me ei saa tegelikult korre-, päris läbini korrektset tuvastamist. see on kompleksne, see on seotud allik, libauudise allikaga, mida ei ole alati lihtne leida, ja ajalooga, millised muud aja, milliseid muid artikleid näiteks on avaldatud, milline on levitamise muster, kas on provotseeriv sisu ja klikkide meelitamist, keelekasutus ja muud artikli omadused ning teiste artiklite sisu samal teemal, mida on avaldanud usaldusväärsed allikad, mis iganes need siis ka ei oleks. seegi pole veel selge ehk siis äh, tuvastamistehnoloogia äh, uuringud äh, puudutavad erinevaid asju, keele uurimist, algoritme, psühholoogiat, paljud muud. protsessi automatiseerimine ei ole täielikult võimalik praeguse tehnoloogia juures, aga on siiski viise, kuidas tehnoloogiat kasutada selleks, et kontrollida fakte ja määrata kindlaks, et tegemist on libauudisega, näiteks on olemas tehnoloogia selleks, et analüüsida artiklit ja võrrelda selle korpust pealkirjaga, vaadata süntaksit, grammatikat, äh, keelekasutust, äh, keeleanalüüs, ühesõnaga erinevaid võimalusi ja lähenemisi, kuidas sisuanalüüsi teha artikli puhul ja see aitab äh, tuvastada, kas tegemist on libauudisega. on ka te olemas tehnoloogia, mis on ka väga tähtis, äh, mis teeb uudisest libauudise, see ei ole mitte sisu ainult, vaid ka levitamismenetlus on väga tähtis. ehk on ka algoritmipõhiseid lähenemisi, äh, mis näitavad tegelikult, kas kaasatud on sotsiaalbotid näiteks sotsiaalvõrgustiku nurgast tuleb midagi, see võib, see on olemas võrgu algoritmid, mida saab kasutada selleks, et mõista, kas, kas tegelikult on tegemist libauudiste levitamisega. olen rääkinud siin sellest, kuidas tuvastada praeguse tehnoloogiaga libauudiseid, aga tähtis on ka juba algselt takistada levitamist, muuta tehnoloogiat selleks, et libauudiste levik ei oleks nii lihtne. Veebiplatvormid on juba alustanud meetmete võtmist selleks, et piirata libauudiste levikut ja, ja nende tulusust samuti. sest suur osa motivatsioonist on just teenida raha. Google'il on näiteks must nimekiri veebilehtedest ja on keelanud nende ligipääsu reklaamimüügile ja see, ja otsingumootorites on takistatud äh, kõrgele kohale tõusmist kahtlastele allikatele, nii et äh, Google tõepoolest ka peatab väär, libainfo levitajaid saab kasutada ka inimesi selleks, et nad osutaksid, tähistaksid äh, võltssisu. näiteks uudiseid lugedes on võimalik seda märgistada, öeldes, et tegemist võib olla libauudisega. seda on väga keerukas muidugi teha. seda tuleb ka teha mõistlikult ja, ja jõuliselt, selleks et kasutajad ei hakkaks lihtsalt äh, tähistama sisu, millega nad nõus ei ole. see oleks muidugi probleem. Vikipeedia võiks olla selline inspiratsiooniallikaks, kuidas seda teha. ja isegi kui me tähistame artikli kui vastuolulise, näiteks Vikipeedias seda tehaksegi, siis oleks juba pikk samm edasi selleks, et äh, artikli lugeja ei hakkaks arvama, et äh, see info on tõene. ja lõpetuseks ma arvan, et artikli usutavus on seotud allika usutavusega ja on olemas mehhanismid, kuidas vahet teha usaldusväärse ja mitteusaldusväärse allika vahel. ei ole üldist kokkulepet selles osas, millised allikad on usaldusväärsed uudiste osas, see on sageli seotud äh, poliitikaga ja kes otsustab, nagu te teate, Ameerika Ühendriikides äh, New York Times on äh, mitteusaldusväärne paljude vabariiklaste silmis ja teistpidi Fox News on ebausaldusväärne paljude demokraatide silmis, aga, aga jah, selline parteipõhised hinnangud kõrvale, jätame nad kõrvale, kuid nad on siiski aastaid tegutsenud, need meediaväljaanded ja nad, neid võib siiski pidada põhimõtteliselt usaldusväärseteks, kuud, kuid äh, libauudiste tootjad, nende eesmärgid, neil on väga lühike tsükkel siis on lihtsam neid ka märgata ja tähistada. kui libauudiste allikas oli olemas eile ja täna seda enam ei ole, siis on, on üks põhjus seda, seda tähist-, märkida. põhimõtteliselt on võimalik Yelpi moodi reiting välja töötada allikate jaoks uud,, uudisteallikate jaoks. tehnoloogilised lahendused on olemas. kuidas mõõta usaldusväärsust? ja lõpetuseks, lisaks äh, tehnoloogiale, kuidas seda lahenda, lahendada, on ka tähtis äh, äh, inimesi harida. lisaks libauudised kasutavad ära interneti kasutamise oskuste puudulikkust Äh, seda kasutatakse ideoloogia, inimene ei kasutaks libauudiseid oma, äh, oma väidete tõestamises, kui ta teaks, et tegemist on libauudistega. inimesed ei kasutaks neid kui äh, fakte ja argumente inter-, internetiajastul on loomulik, et inimesed ei, ei tea, kuidas tehnoloogia areneb ja inimesed ei mõista, kuidas infot toodetakse ja levitatakse, seepärast on väga tähtis äh, kasutajaid teavitada sellest, kuidas näiteks äh, toimib reklaam, otsingumootor, kuidas tehnoloogiaid saab manipuleerida ja see viiks meid ka pika sammu edasi. Äh, algoritmide läbipaistvaks muutumine oleks muidugi ka väga oluline, aitäh! Vielen, vielen herzlichen Dank. aitäh! me nüüd õppisime, et tehnilised vahendid aitavad võltsuudiseid identifitseerida, aga ilma inimesteta pole see siiski võimalik. ja proua Schwarz oskab nüüd kindlasti selle kohta midagi öelda. aitäh kutse eest! mina räägin siis äh, faktide kontrollimise meeskonnast, tegemist on MTÜ, MTÜ-ga, mille nimi on Korrektiiv ja selle algatuse nimi on Ehtjetst, kas tõesti nii? Ähm, eelmise aasta aprillikuus tegutseme, meil on neli inimest ja me kasutame erinevaid jälgimisseadmeid, mille kaudu me siis hindame ja jälgime sotsiaalmeedia sisu, me kasutame nii-öelda vanu äh, marketingi võtteid äh, ajakirjanduse eesmärkidel ja me otsime nii valeavaldusi poliitikutelt äh, kui ka teistelt, kes midagi sotsiaalmeedias postitavad. ja Korrektiiv on tegelikult Facebooki ainus koostööpartner Saksamaal, mis tähendab seda, et meieni jõuavad äh, need teated, äh, mida tehakse Facebooki kaudu. praegusel hetkel antakse meile teada ainult artiklitest, kohe selgitan, miks ja kuidas see Saksamaal korraldatud on. Ähm, artiklite kohta saab infot anda praegu ainult äh, ja veel üks probleem, mis on kõigil faktide kontrollimise äh, meeskondadel, et meil ei ole mitte mingit läbipaistvust, me tegelikult ei tea, äh, kui palju teateid Facebookile antakse ja kui palju Facebook siis edastab ja nagu öeldud, meie oleme tegelikult ainus partner Facebookil, aga tegelikult oleks vaja vähemalt kahte, et äh, libauudiseid vähemalt märgistada siin kindlasti nägite juba, et ma olen ühe võltsslaidi teinud enne par-, parlamendivalimisi Saksamaal sellel aastal tegime koostööd äh, tudengitega, kes, keda me siis kõigepealt äh, nädal koolitasime, näitasime neid erinevaid vahendeid, mida me kasutasime ja õpetasime neid siis äh, leidma valeuudiseid ja kolm nädalat me siis äh, levitasime uudiskirja erinevatele agentuuridele ja ka eraisikutele, kes olid sellest huvitatud ja iga päev avaldasime siis veel ka faktikontrollimis äh, tulemusi kõigile, kes olid siis huvitatud me avaldasime sellel ajal seitsekümmend seitse artiklist, nendest seitsekümne kuue puhul oli tegemist klassikalise faktide kontrolliga ja ülejäänud olid pigem analüüsid või intervjuud pigem metatasandil. ja mida me siis õppisime, oli see, et päris lihtne on lühikese aja jooksul väga paljusid inimesi õpetama, õpetada neid äh, tehnikaid kasutama ja niimoodi ka uus meeskond faktide kontrollimiseks luua. me õppisime, et on tõesti väga hea, kui sul on palju erinevaid meetmeid, mida kasutada, aga tasub kasutada ainult paari nendest, sest muidu on väga raske kõike jälgida. ja mida me veel õppisime, oli, et kogukond on väga tähtis. meie jälgisime sotsiaalmeediakanaleid, aga me nägime, et tegelikult me ei näe mitte kunagi absoluutselt kõike, mis seal ringleb. väga palju on suletud Facebooki rühmades väga palju edastatakse infot ka Whatsappi suhtlusrühmades ja kui keegi sealsete kogukondade liikmetest meid ei teavita, siis me ei saa ka neid fakte kontrollida. artikleid avaldame, nagu öeldud, uudiskirja kaudu, aga ka sotsiaalmeedias ja me loodame jõuda ka teiste meediakanalite juurde, muidu ei ole meie tööl ka kasu ja tõesti, nagu öeldud, praegusel hetkel märgistamist Facebookis ei toimu. ja me oleme välja selgitanud, et just asüüli- ja migratsioonipoliitika on see, kus väga palju valeinfot äh, levitatakse. vähem erinevate poliitikavaldkondade kohta, vähemalt äh, tõekontrolli puhul äh, terviseteemad on need, mida ei ole väga palju puudutatud, ei ole äh, faktide kontrollimise lehekülgi, mis tegeleksid terviseuudistega, suurem osa libauudiseid äh, äh, neid levitatakse põhiliselt Facebooki kaudu või siis ka äh, nõndanimetatud breaking news'ide kaudu väga tihti ka Twitteri kaudu ja seal ka näiteks juturobotid mängivad väga tähtsat rolli selleks, et seda sisu veelgi rohkem üles paisutada. Saksamaal väga palju Twitterit ei kasutata, aga Twitteri kaudu on võimalik jõuda ajakirjanikeni. näiteks, et kui keegi olevat kaduma, kadunud või kedagi kahtlustatakse milleski, siis eh, tihti seda infot kasutavad siis ka klassikalise meediakanalid äh, ja levitavad edasi siis Twitterist. Äh. enne kui me hakkasime rääkima libauudistest ja enne kui üldse see mõiste välja töötati, olid esimesed äh, libauudised, mis levisid nimelt kahe tuhande viieteistkümnenda aasta suvel, kui väga palju pagulasi jõudis Saksamaale, siis tõesti väga palju võltsuudiseid levitati just pagulaste kohta ja tegelikult meedia vastus tuli sellele liiga hilja, et samamoodi nagu ka tuli vastus poliitikutelt. mis puudutab meetodeid, siis meil on väga vähe selliseid veebilehti, kus ainult võltsuudiseid levitatakse. on väga palju erinevaid alternatiivse meediakanaleid, kus vahel võltsuudiseid levitatakse, aga seal on ka õiget infot, tihti küll kajastatakse väga selektiivselt väga palju on fotosid ja videosid, mida esitletakse väljaspool konteksti või täiesti uues kontekstis. näiteks enne valimisi oli meil video, kus näidati kahtekümmet inimest äh, valgetes ürpides ja nad seisid Leipzigi linnas äh, Äh, trammipeatuses ja see olevat siis näide selle kohta, kuidas Saksamaa on islamiseeritud. meie selgitasime välja, et tegemist ei olnud mitte moslemitega, vaid Eritreast pärit kristlastega, aga see video äh, seda levitati, ta oli täiesti kontekstist välja rebitud ja seda jagati üle kaheteist tuhande korra siis poliitikute avaldused mängivad tähtsat rolli, siis väljamõeldud dokumendid, võltsitud dokumendid, mis pannakse netti üles, on ka see, millega tegeleme. millest meil rohkem, mida meil rohkem oleks vaja? läbipaistvust, just tõe kontrollimise puhul on see väga tähtis ehk äh, platvormidel oleks vaja rohkem infot äh, saada selle kohta, kui palju on infot jagatud, äh, kui palju oli klikke, kui paljude inimesteni jõuti. ja peale selle on vaja ka ametivõimude teadlikkust tõsta, nad peavad teatud juhtumite puhul palju kiiremini reageerima, kui nad teevad seda siiamaani kui politsei või korrakaitseasutused peavad tegelema nende küsimustega, siis läheb kolm päeva, enne kui nad mingi avalduse teevad ja see on liiga pikk aeg, sellepärast et äh, see võltsuudis on juba levitatud ja inimesed ei loegi enam seda vana infot, vaid tegelevad juba uute uudistega. ja peale selle mida kiiremini tuleb vastulause, seda ki-, lihtsam on ka võimalik võltsuudiste vastu võidelda. Euroopa jaoks on minu arvates tähtis ka see, et me arvestaksime seda spetsiifilist konteksti, eh, kus me elame, meil on piirkondlikud erinevused suured, meil on Saksamaal näiteks eh, erinevad ähm, äh, usaldusfondid äh,, mille kohta näiteks välisajakirjanikud päris täpselt ei osanudki hinnangut anda, et kas tegemist on tõelise infoga, mida nad levitavad või valeuudistega, sealt tuli väga palju valeuudiseid samuti oleks meil vaja Whatsappi ja Facebooki suhtlusrühmade kommunikatsiooni jälgida, see ei ole siiamaani võimalik. ja siis äh, Venemaalt ja äh, Türgi kogukonnast tulevad võltsuudised, mis Saksamaal levitamist leiavad, ka nendega me ei saa mitte midagi pihta hakata, sest meil ei ole juurdepääsu nende allikatele. see oleks minu poolt kõik. aitäh! aitäh selle väga praktilise ülevaate eest teie töösse, et kuidas te siis kontrollite fakte. ja ma arvan, et tänapäeval on see tõesti väga tähtis ja ma tean, et väga paljud ajakirjanikud teevad seda ka, kuid ma siiski arvan, et tegemist on väga huvitava, tähtsa ja vajaliku tööga ma lihtsalt küsin endalt, et me räägime ju tihti nendest kõlapindadest, mis tugevdavad võltsuudiseid ja nende levikut ja annavad neile nii-öelda resonantsi ja et ma näen selektiivselt, ehk et näen ainult seda, millesse ma nagunii usun. ja siis tegelikult tekibki nüüd küsimus, et kuidas jõuda nende kõlapindadeni selleks, et näidata, et see, mida te praegu siin arutate, on lihtsalt vale, see on võlts sest tegelikult see peaks olema ju meie eesmärgiks, et me jõuame just nendesse suletud rühmadesse, kus usutakse ainult seda, mida soovitakse uskuda. ma arvan, et see on tõesti raske. see oli lihtsalt mõte, mis mul praegusel hetkel pähe torkas. teeme nii nagu enne. me anname kõigepealt sõna koordinaatoritele, kui nemad sõna soovivad ja pärast seda saavad sõna kõik ülejäänud soovijad. vaatan kõigepealt Sabinele otsa, kas sa soovid sõna saada? jah, üks küsimus, ütleb Sabine Verhaien, lühike küsimus. kui teie olete Facebooki ainsaks partneriks ja te ütlesite alguses, et teil on neli inimest, kes seda tööd teevad. tahtsin just öelda, et äh, palju seda kindlasti ei ole, pigem vähe. et kas tõesti on võimalik äh, seda tööd läbi viia nelja inimesega ja kui tõhus on see kontroll siis? sest äh, Facebook ju ütleb, et jaa-jaa, me teeme väga palju võltsuudiste vastu ja nii edasi ja nüüd tuleb siit välja, et tegelikult nad ei tee peaaegu mitte midagi või et tehniliste äh, vahenditega, kas on võimalik siis seda tööd läbi viia või on teil liiga vähe inimesi? kui te ütlete nüüd, et siiski ainult mingi protsendimäära äh, nad edastavad teile, mitte ka kõike, peale selle on ka sellist sisu, mis puudutab noortekaitset ja see ei ole ju absoluutselt veel kaasatud siia kontrolli. aitäh, järgmisena Silvia, palun. E jah, suur tänu nende huvitavate ettekannete eest. mul on härra Daskalakisele kaks küsimust. Te ütlesite väga olulise asja tehnoloogia kohta, aga enne tahaksin liba või vale info kohta öelda veel seda, et enne kui seda sellisena tunnustataks, tuleb Äh, peab äh, olema ka selle tahtlik äh, levitamine toimunud. ja ma arvan, et siin võiks olla selline vastutuse põhimõte, teie rääkisite läbipaistvusest, aga need kaks asja võiks olla omavahel seotud. nagu te ütlesite, on selline levik mida peab tuvastama, seda on ka kirjeldatud, ma ei tea täpselt, kuidas see Facebookiga partnerlus toimib, aga sotsiaalmeediaga võib ju kokkuleppel ette näha niisuguse mehhanismi, mille abil kontrollitakse e, info tõepärasust. praegu on siin selline suli-, suletud ring, meil on võib-olla mõned tööriistad juba olemas, mis ei ole kõige tõhusamad, aga igal juhul tuleb siit edasi liikuda ja teha kindlaks, kus on, kus või kellel lasub äh, info eest vastutus. Need, kes elavad reklaamist ja klikkidest, mm, äh, väidavad jah, võib-olla õigustatult, et nad ei saa äh, selle info hulka avalikustada, nii et äh, teie analüüs on äh, äh, väga huvitav, aga tundub, et Facebooki poolt ei ole mitte mingit vastust saadud, mis kuidagi meid abistaks, me oleme alguses tagasi. aitäh, Helga Trüüpel! Um, kolm nädalat tagasi äh, rääkisin Euroktivi äh, juhiga ja nemad äh, kaebasid just libauudiste hulga üle, see ei ole muidugi mingi uus asi, kuid tehnoloogia on praegu digirevolutsiooniga seotult hoopis tõhusam ja ta ütles, et digi, digitaalsed platvormid ei investeeri äh, piisavalt äh, nendesse äh, korrigeerivatesse mehhanismidesse ja pahatihti mitte erafirmad, vaid just maksumaksjad peavad selle kõige eest maksma. ja see moonutab kogu seda olukorda nii et me peame tegelikult nad kuidagi vastutama panema. tahtsin küsida, et millised on teie kogemused või, või kommentaarid selle kohta? et kuivõrd on olemas mingeid äh, finantseeringuid ja kuivõrd nad on ikkagi valmis ise investeerima, eh, et äh, seda infot kontrollida. ja veel üks küsimus, mis on võib-olla keerulisem veel, et kuidas te hinna, hindate äh, poliitika pooled neist kuuluvad siis Saksa kirjastuse Springeri alla, aga ja, nägime, et äh, Vestager on, äh, väidavad, et nad on äh, vanamoodne, maha jäänud inimene, et kuidas me siis saame ikkagi niisuguse infoga toime tulla, aitäh! suur tänu, jah, ma arvan, et poliitikuga on meil kõigil kogemusi ja seal vist tõesti enam ei saa rääkida ajakirjandusest jah, tõesti, see on piiri peal juba libauudistele. järgmisena kolleeg Morgana, palun. <laughs> No, eh. kaks minutit. aitäh. aitäh nende sõnavõttude ja ettekannete eest mõlemas paneelis. tahtsin paari asja veel rõhutada. Need probleemid ei ole ju lihtsad ja kui see nõnda oleks, siis me ju täna siin neid ka ei arutaks. seega tuleks vaadata ka, missugune on see info hulk ja kuidas saab nende leviku vastu võidelda ja kui palju nad levivad. siin me tegeleme kultuuri ja haridusega selles komisjonis ja peame neid probleeme tuvastama, nendega tegelema, aga me peame ka mõtlema seda, kuidas siis äh, sõnadelt tegudele üle minna ja leida sobivaid strateegiaid nende nähtuste vastu võitlemiseks. ja teiseks tahtsin äh, veel ühte asja rõhutada. Äh, nimelt sellise olukorra parandamiseks tuleb äh, ka tehnoloogiat äh, kasutada, kuid teatavasti tehnoloogia ju areneb väga kiiresti ja kes äh, soovib tehnoloogiat kasutada selleks, et praktikaid läbipaistvamaks muuta no ma ei teagi, kuidas sellele küsimusele võiks vastata, ehkki see on väga oluline küsimus on algoritme, mis toetavad äh, selle valeinfo levikut, aga neid võiks ju samas kasutada just selle info leviku piiramiseks. kas te ütlete, et need toimivad ainult ühesuunaliselt? võib-olla on see võimalik? teisalt on ka raskused, mis on seotud eh, interneti eh, arenguga, meil on suured eh, gigandid, Facebook, Google ja nii edasi, aga lisaks sellele on ka hulgaliselt muid veebilehti, mida käsitletakse nii-öelda mustade aukudena, nii et mul on küsimus just seoses läbipaistvusega, kas oleks võimalik korraldada Euroopa tasandil seiret veebilehtede omanike üle. Need asjad on ka ju äh, pidevalt äh, muutumises. et ei tohiks piirduda ainult siis äh, selle hetke omanikuga, vaid tuleb vaadata tegelikult, kellele need kuuluvad, ehk siis ka kelle huvides seda infot levitatakse. suur tänu, härra Grammatikakis, palun järgmisena. aitäh leidsin äh, omalt poolt ka, et see teine paneel oli väga äh, huvitav ka selles osas, mida ütles minu kaasmaalane härra Daskalakis, mul on väga hea meel, et ta siia kõnelema tuli, kuna äh, tema sõnum oli mõnevõrra optimistlikum ehk siis äh, tehnoloogia äh, võiks tema sõnul abistada äh, poliitikat libauudiste vastu võitlemisel ja kolleeg Morgano, kes äsja sõna võttis, ka viitas sellele põhiprobleemile ehk siis tuleb äh, teada saada, kes nende platvormide taga tegelikult äh, on ja ma arvan, et meie kultuurikomisjonina peaksime ka selle probleemiga põhjalikumalt tegelema, peaksime püüdma edendada häid ajakirjandustavasid, aga ei tohiks äh, unustada ka äh, neid illegaalseid tegevussuundi, mis internetis on. kuid äh, järeldus on üks endastki mõista, kogu see temaatika on väga keeruline, kuid mida vabamalt me laseme neil tegutseda, seda rohkem nad seda keerukust ka ära kasutavad. nii et ma arvan, et me peaksime tõesti leidma äh, praktilisi lahendusi siin. viimane küsimus veel äh, seoses härra Taskalakise äh, sõnavõtuga, kui see libauudiste nähtus näiteks saaks akadeemilistes ringkondades uurimisteemaks, no näiteks Ameerikas siis äh, oleks ka võimalik äh, lahendusi leida, aitäh! suur tänu, kolleeg Šoidrova, palun! suur tänu nende ettekannete eest ja teile selle töö eest, mida te teete eelkõige. mul on küsimus proua Schwarzile. nagu ma aru sain töötate te väikeses organisatsioonis. kas teil on äh, infot sarnaste võrgustike või asutuste organisatsioonide kohta, kas te näiteks teete nendega koostööd ka? ja teine küsimus. Äh, teil on äh, tugi äh, erasektorist, aga kas on ka avasek-, avaliku sektori poolt rahalist tuge Ehm, teie äärmiselt olulise ja kasuliku töö tegemiseks, aitäh! suur tänu, härra Malinov okay.! Uh, thank you for your presentation! aitäh nende ettekannete eest, kahjuks ei saanud ma alguses äh, kohal viibida. aga äh, muidugi saan, äh, arutelu aitab mind siin järele ka mina olen äh, akadeemilise äh, tagapõhjaga, olen püüdnud poliitikuid äh, mõjutada, nendega kõneleda ja ilm, ilmselge on, et meil on pädevuses e-, omavahelised e-, erinevused Äh, sellele, kui palju me aega teatavatele küsimustele äh, pühendame, kuid samas äh, meil on väga suur vastutus, me peame väga hoolikalt jälgima, mida me ütleme, kuna kõike saab ka meie vastu ära kasutada. nii et kas võiks olla veidi spetsiifilisem ja ka avatum? ehk siis proua Schwarzile mõeldes äh, et teil on neli inimest tööl, nagu ta ütleb, kas te võiksite asju meie perspektiivist ka vaadata, et mida teie teeksite, kui teil oleks äh, poliitilist äh, kaalu? ehk võiksite seda äh, mõtet veidi arendada, sest see oleks äärmiselt kasulik, teie analüüs muidugi oli ka väärtuslik. näiteks minu perspektiivist on see probleem järgmine me oleme välja äh, arendanud võrgustiku, kuidas siis oma demokraatiaid kaitsta erinevate menetluste rikkumiste äh, vastu, häälte ostmise vastu ja nii edasi, meil on teatud hulk äh, häid tavasid, siin on ka ette nähtud karistused ja nii edasi. miks sellepärast et see äh, kahjustaks märkimisväärselt demokraatlikke protsesse. ilma vabade ava-, äh, valimisteta ei oleks meil demokraatiat, nii et see on nagu äh, minimaalne tingimus, eeltingimus demokraatia toimimiseks. sellest seisukohast vaadates, kui on libauudised poliitiliselt motiveeritud ja nõnda see ka praegu on, Äh, siis nad tegelikult äh, hävitavad ja äh, õõnestavad seda demokraatia alust. meil ei ole võimalik ka vabasid valimisi korraldada, kui me ei suuda toime tulla libauudistega. ja see kahekümnenda sajandi algusel, alguses ju ka demokraatlikes riikides äh, Äh, oli füüsilist vägivalda valijate vastu, kuid kas see on nii väga äh, erinev praegu, nii et äh, öelge, mida teie arvates poliitikud peaksid tegema just oma põhiseaduslikus raamistikus, mis tegelikult ei ole praegu päris sobiv libauudiste vastu võitlemiseks. aitäh ja viimasena proua Jimenez Barbat, palun aitäh, minul on üks küsimus äh, kõigile kõnelejatele, mida peaks äh, tegema, et poliitilised algatused oleksid äh, tõhusad just nende inimeste suhtes, kes kõige vähem institutsioone ja traditsioonilist meediat usaldavad, nemad just tarbivad neid libauudiseid kõige rohkem. jah, ja sinna juurde veel küsimus ka minult Te rääkisite usaldusväärsetest allikatest. me kõik arvatavasti saame võimalikult kiiresti kokkuleppele selles osas, mis meie jaoks on usaldusväärne allikas. aga me teame, et Saksamaal juba tükk aega kasutatakse sellist sõna nagu lüügenpresse ehk valetav press ehk et siis just poliitilise spektori spektrumi paremal poolel äh, tihti usaldusväärseid allikaid kui usaldusväärseid ei vaadata ja nad äh, levitavad siis valeinfot. ja väga tihti tuleb lihtsalt öelda, et äh, on meediakanaleid, mida peeti usaldusväärseteks, aga nad levitavad siiski valesid. siis küsimus ka härra Daskalakisele, äh, et tehnikaga on võimalik äh, libauudiseid tuvastada, aga tähtis ei ole mitte ainult see uudis ise, vaid kogu see kontekst ehk et tuleb paralleelselt analüüsida, et mida on selle küsimuse kohta juba avaldatud, millistest allikatest, kas on sarnaseid uudiseid ka mujalt ja nagu ma aru sain, siiamaani on mm, selleks kasutatud algoritme ja erinevaid tehnilisi lahendusi, aga need lahendused ja algoritmid ei suuda seda konteksti kaasata. nii et see, mida ma alguses proua Schwarzile ütlesin, et meil on ikka veel vaja nende lahenduste kõrvale ka inimesi, selleks, et saaks siis hinnata ka konteksti ja siis öelda, kas tegemist on võltsuudisega või mitte nii et tõesti peab olema siiski inimene seal vahel, kes selle lõpliku hinnangu annab ja arvestab siis ka kontekstiga ning äh, meil oleks vaja tegelikult väga palju rohkem inimesi, kes siis sotsiaalvõrgustikes äh, uudiseid raaliks või siis on meil vaja sarnaseid MTÜ-sid äh, nagu siin see Saksamaa oma, selleks et meil oleks võimalik siis libauudiseid tuvastada. nüüd annaksin sõna veel komisjonile ja siis teeme veel viimase vastuste vooru, anname sõna poodiumil külalistele, härra Sarjaini, teil on veel kord sõna kaheks minutiks, palun. jah yeah,, thank you uh, uh,. Forgive me the possibility. jah uh,, aitäh. minul on ka Mm. küsimus, mis nendest kommenta-, kommentaaridest välja tuleb, on see, et äh, faktikontroll tuleb siis rakendada nii-öelda uute nähtuste suhtes äh, väga äh, kiiresti, aga samas see on väga tööjõumahukas, võib-olla ei ole ka tarvis, äh, see on ju kõige äh, endastmõistetavate äh, libauudiste puhul kõiki tehnoloogilisi vahendeid kasutada, kuid siin on ka palju lahknevusi näiteks liikmesriikide vahel ja kõik see nagu takistab analüüsi, kuid on ka selliseid üldisemaid probleeme. nimelt kuidas siis eh, tuvastada seda vale narratiivi võimalikult kiiresti, kuidas seda ennetada, enne kui see ohtlikult levima hakkab? nii et on küsimuski hange andmete kohta, et missuguseid andmeid on tarvis, et luua niisugune süsteem, kus siis need erinevad eh, parameetrid, näiteks allikate tuvastamine, võimendusvahendid, kuidas neid kasutatakse, kas need on robotid või inimesed ja kuidas, milline on siis äh, levitamise muster, kellele on mm, see info mm, äh, mõeldud lisaks äh, sisule, et see kõik tundub mm, võiks anda palju ähm, põhjalikuma ülevaate. Twitter annab mõnevõrra infot oma peale nii et kuidas oleks võimalik siis äh, teiste äh, sisupakkujate äh, puhul samamoodi pääseda ligi sellele vajalikule infole? suur tänu ja enne kui annan sõna mõlemale eksperdile, tahaksin siin veel ühte külastajate rühma tervitada. siin on meil õpilased minu kodulinnast Düsseldorfist, tere tulemast ja ma loodan, et ka teil on äh, sellest arutelust nii mõndagi õppida. tere tulemast! ja nüüd, jah, tõesti, see on ka aplausi väärt. nüüd aga annan sõna meie mõlemale eksperdile. mõlemale eksperdile, kes ükskõik millisele küsimusele siis soovite vastata, laske käia ja otsustage ka ise, kes teist kõigepealt alustada soovib kes soovib alustada? ma üritan siis nüüd kähku siit küsimused üles äh, leida, mis neid äh, kõlapindasid ja juturuume puudutab, siis tõesti sinna on võimalik pääseda, kui me pöördume nende inimeste poole, kes seda siis jagasid, nii et tehniliselt oleks see võimalik me näeme, et tehnilised lahendused on ka võimalikud. Youtube on just oma algoritme kohandanud pärast seda Las Vegase vandenõuteooriat, mida tegelikult ei olnud. Google'i otsingutes olid alguses need uudised väga kõrgel ja hiljem, kui algoritmi kohandati, siis need uudised enam esimees täna ei ilmunud, nii et see on võimalik. mis puudutab nüüd Facebooki ja faktide kontrollimist, siis kui midagi on äh, libauudisena Äh, märgistatud, äh, siis tegelikult äh, inimesed enam ei pane sinna laiki ja jagavad seda ka palju vähem ja tavaliselt läheb kolm päeva enne, kui uudis võltsuudisena märgistatakse. põhjused on erinevad, meil läheb vahel pikka aega, aega, vahel ametivõimud reageerivad aeglaselt ja vahel lihtsalt võtab see kõik Facebookis väga palju aega. me ei kustuta mitte midagi, meie lihtsalt kontrollime fakte ja siis moderaatorid, kes vastutavad vihakõne, terroristliku sisu ja nii edasi eest äh,, töötavad meist sõltumatult ja meie anname neile lihtsalt teada. jah, muidugi on meil liiga vähe inimesi, me tõesti loodame, et me saame töötajaid juurde, me üritame ka rohkem teha tööd kogukonnaga, eriti vihjete saamisel, aga ka faktide kontrollimisel, võib-olla ka kohaliku meediaga oleks vaja koostööd teha ja ma arvan, et usaldus kohaliku meedia vastu on tihti kõrgem, sest tegemist on kohalike uudistega, ajakirjanikud tunnevad oma kodupiirkonda ja inimesed tunnevad neid tõesti, kui saata pealinnast ajakirjanik kolkasse, siis noh, suhtutakse juba temasse teistmoodi. poliitilised meetmed ma arvan, et ei ole hea, et meil oleks siin riiklik ametiasutus, mis ütleks, et see on tõsi ja see mitte meil on vaja tõesti riigi poolt ameteid, kes võimalikult kiiresti meile vastuseid annavad ja teatud kontekste kokku panevad, tagavad meile juurdepääsu andmetele ja nii edasi. väga palju tuleb investeerida haridusse, just äh, vanemate inimeste koolitamisse, sest praegu demograafiline pilt vähemalt Saksamaal on selline, et äh, vanemad inimesed on need, kes otsustavad valimiste saatuse, aga samal ajal koolitusmeetmetesse neid ei kaasa kaasata. nii et informatsioonikompetents on neil väga vä-, vä-, madal. ja mis puudutab Saksamaad, äh, aga tegelikult vist kogu Euroopas on vaja ka investeerida politsei- ja kohtusüsteemi sest äh, tihti läheb liiga kaua aega, enne kui hakatakse äh, juurdlusi läbi viima valeinfo osas. nüüd see lüügenpresse ehk valesid levitav press, ma arvan, et me ei peaks siin keskenduma äh, nii palju sellele nõiajahile. meil on näiteks siin projekt Cyber Hate ehk küberviha ja seal vaadata siis täpselt, kui paljud inimesed kommentaare äh, äh, Äh, jätavad ja et äh, näiteks Die Welt ajalehe puhul tuli välja et, et kuus protsenti kommenteerijatest teeb viiskümmend protsenti kommentaaridest ja ka Fookuse puhul oli see samamoodi ja näiteks ka internetiplatvormid nagu hoite.ee, seal oli tulemus äh, sarnane ja tõesti äh, kui inimesed tahavad jagada seda sisu, mis kajastab ka nende maailmapilti, siis tihti pöördutakse pigem klassikalise meediakanalite äh, uudiste poole. nüüd äh, finantsallikad äh,, me oleme mittetulundusühing ehk et me saame annetusi eraisikutelt äh, ja ka sihtasutustelt, äh, tavaliselt erasihtasutustelt siis. suurepärane härra Talaskakis, palun järgmisena. Taskalakis, palun. aitäh nende punktide eest, mis tõstatati. tõesti, mul ei ole võimalik kõikidele küsimustele vastata. alustaksin sellest, et kes vastutab võltsuudiste eest. et Ähm, ja platvormid ja need, mis, platvormid, mis levitavad võltsuudiseid, tõesti, võltsuudis on sisu ja kes selle sisu kokku kirjutab, peaks ka vastutama selle sisu eest aga teiselt poolt, kui võltsuudis levib sellepärast, et äh, päris inimesed seda jagavad äh, ja tegemist on mingi, kuigi selle uudise taga on juturobotid või ka pimeveeb. ja tegemist on näiteks rünnakutega meie valitsuste vastu, siis platvormid, kus äh, see fenomen levib, vastutavad ja peavad selle leviku lõpetama. nii et see on tõesti selline sotsiaalne kaasatus äh, mis peaks siin kehtima, aga tegelikult äh, tihti see ei toimi. aga vastutus, nagu öeldud, äh, on selle käes, äh, kes pakub platvormi. ja nemad peaksid siis neid uudiseid peatama. nüüd andmed andmed on tõeliseks probleemiks, selleks et märgistada võltsuudiseid ähm, tuleb mõelda ka kohe andmekaitse peale. ja tõesti, faktide kontrollijatel on väga raske oma tööd läbi viia väga raske näiteks äh, toetada nüüd seda, et äh, faktide kontrollijad hakkaksid äh, suletud rühmades vestlusi jälgima ja kontrollima, sest tegemist on eravestlustega. aga teiselt poolt algoritmid saavad ka filtreerida ja hallata sisu. nii et küsimus on nüüd selles, millest me räägime kui me räägime vestlustest äh, suletud rühmades, siis on väga raske neid jälgida, ilma et me äh, ei sekkuks inimeste eraellu, aga kui me räägime äh, uudisartikli levikust, millel on allikas, mis on postitatud internetis, siis Google ja Facebook kohe kindlasti saaksid nii algoritmide kui ka inimkontrollidega äh, need äh, artiklid identifitseerida. aga tõesti, andmed on tundlikud ja väga tähtis on andmeid äh, kaitsta kas algoritmid on pimedad selle konteksti osas, kus võltsuudised levivad? on terve rida erinevaid algoritme, on selliseid, mis vaatavad uudise sisu, on aga ka algoritme, mis kontrollivad levikut. nii et algoritmid näiteks Google'i otsingumootori taga Äh, ei ole mitte sisu, mis oleks tähtis, vaid vaadatakse seda, kuidas äh, lehed on omavahel ühendatud, kuidas sisu on omavahel ühendatud, nii et see ühendus on tihti tähtsam kui sisu, nii et algoritmid arvestavad sellega ja see on ka tõesti tähtis. ja nüüd mõned mõtted äh, kuidas äh, jälgida siis allikaid ja võltsuudiste levikut äh, ja ka seda, kuidas need levikumudelid siis välja näevad. kas võltsuudised on jõudnud ka teadusmaailma? jah, ilmselgelt äh, on väga palju uuritud nüüd seda, kuidas algoritmid saaksid paremini sisu kontrollida uudiste sisu ja peale selle on meil ka võrgustiku algoritmid, mis üritavad siis välja selgitada, mis on juturobotite tegevuse taga. ja peale selle muidugi ka juturobotite loomine, jah. kommunikatsioonitehnoloogiaga on võimalik luua nii häid kui ka halbu asju, näiteks arvutiteaduse äh, looja Alan Turing kirjutas artikli viiekümnendatel aastatel, kus ta ütles, et tehisintellekt tuleb siis, kui bot saab inimesega rääkida, ilma et inimene saaks aru, et ta ei räägi inimese, vaid hoopis botiga. nii et tõesti on väga tähtis seda tööd teha ja sellel on ka omad mõjud võib-olla kui see jäi kahe silma vahele, siis eelmisel aastal oli või üle-eelmisel aastal väga kurikuulus juhtum, äh, bot, äh, Twitteri bot, äh, mille käivitas Microsoft Twitteris ja ta tegutses seal edastades vihakõne ja rassistlikke uudiseid ja ja mingist hetkest sai tast siis nii-öelda rassistlik äh, juturobot, nii et äh, inimlikus kontekstis on tõesti võimalik ka tehnoloogiat muuta, võib-olla alguses on motiivid olnud äh, head mingi boti loomise taga, aga kui panna ta siis nii-öelda inimkeskkonda, siis ta õpib ka inimestelt ja muudab oma käitumist võltsuudiste kontrollimine on väga raske. ma ei saa öelda, et ma oskaks selle probleemi lahendada ja tõesti väga raske on ka võtta vastu seadusandlust, arvestades, kui kiiresti tehnoloogia areneb. tegemist on ka tähtsa teadusprobleemiga ja see on probleem ka näiteks nii-öelda interneti kirjaoskuse ja inimeste teadlikkusega. faktide kontrollimine on väga tähtis, kuid äh, see on nii töömahukas, et ma tõesti ei usu, et inimesed saavad selle tööga hakkama. algoritmid peavad tõesti väga palju tööd ära tegema, enne kui äh, Ehm, siis jõuavad uudised faktikontrollijate kätte ja tõesti, siin tuleb vaadata, mis on tõsi, mis mitte, kuidas äh, fakte moonutatakse, väärkasutatakse, pannakse mingeid huve teenima. tuleb öelda, et nojah, kõigil on äh, õigus sõna sekka öelda, niikaua kui ta ei riku äh, seadusi või põhiõigusi aga kui midagi esitletakse kui asja, mida inimene levitab ja tegemist on organiseeritud kampaania, siis meil on muidugi võimalik ka sellist levikut peatada. aitäh! ma arvan, et me võiksime tunde veel sellest küsimusest rääkida. härra Hendrik soovis veel sõna saada. ja ma annaksin talle veel ka lühidalt sõna ja siis peame meie kuulamise kokku võtma küsiti meediast ja poliitikute tegevusest. vabaühendused, poliitilised organisatsioonid, need, kellel on samasugune agenda nagu teil, neid on palju, ÜRO, OECD, majandusfoorum. üritage konsolideerida neid muskleid, millega muutusi kaasa tuua. ja õigusaktid peavad olema sellised, et kui tundub olevat press, siis ongi press see tähendab, et äh, toimetajad, need, kes äh, juhivad äh, Facebooki, Google'it, Twitterit, nad vastutavad selle eest, mis on nende platvormidel ja teie võiksite siis öelda, kuidas nemad peavad seda tegema. Te ei pea ütlema seda, see on nende probleem, kuidas nad seda teevad, aga te peate ütlema, et nad peavad seda tegema. Süddeutsche Zeitung, BBC, CNN ja kõiki teisi saate. Te nõuate neilt standardeid, miks te siis teistelt neid ei nõua? ja neli, kolm või neli veel. pressi, faktide jagamine, kuidas see kõik sektikaks, seksikaks teha? ärge kasutage Facebooki omaenda taasvalimiseks. Äh, sotsiaalmeedia platvormidega on teil ühised huvid, need ei ole kõik halvad, Facebook ja Google tegelikult äh, tahavad ka võidelda selle vastu ja suunage rahasid digitaaloskuste tõstmiseks. tehke seda kohe praegu, polegi nii raske ju. And seven, why not? ja seitsmes punkt, et miks siis mitte seda kõike teha? Äh suur tänu see, mis puudutab meediakompetentsi, sellest me oleme nüüd kõik juba aru saanud ja sellele oleme juba oma hambad külge löönud, aga liikmesriigid peavad nüüd meid aitama, sellepärast et meie võimalused ja vahendid on piiratud kahjuks. isegi kui kultuurikomisjon tõesti pingutab väga palju, ja nõuab selle küsimusega tegelemist. aitäh kõikidele ekspertidele, suur tänu täna siia tulemast, ma arvan, et tegemist oli väga huvitava ja põneva ja informatiivse kuulamisega. me kõik õppisime täna pärastlõunal väga palju üheskoos ja eks me nüüd näe, millised järeldused me sellest teeme. arutelud jätkava, jätkuvad, komisjon millalgi arvatavasti pärast äh, kuulamisi ka meile mingi ettepaneku teeb ja siis meie tegeleme selle küsimusega nagunii edasi kogu aeg, aitäh täna siia tulemast, oli väga tore teid siin võõrustada, ilusat päeva veel Brüsselis või kui lähete koju, siis ilusat koduteed ja meil on veel üks päevakorrapunkt, sellepärast ma palun, et komisjoni liikmed jääksid veel paariks minutiks siia isegi kui meil väga palju enam tööd pole, mida teha. aitäh, ma pean nimelt teile teada andma, et punkt üksteist, arvamuste vahetus äh, raporti üle, mis puudutab Euroopa Liidu noortestrateegiat käsitleva raporti rakendamine, et seda punkti me ei saa täna läbi võtta, sellepärast et äh, raportöör Eider Kardia Sabal on haige ja tal ei ole võimalik täna siia tulla, aga me saame selle punkti lihtsalt edasi lükata, nii et detsembrikuus ja jaanuaris kohe hakkame siis äh, arutama seda raportit ja ja, ja arvamuste vahetus, see oli täna ette nähtud, aga seda me ei saa teha. see tuleb edasi lükata, proua Kadri Sabal on haige ei saa midagi parata ja just sellepärast on meil veel e- viimane päevakorrapunkt tänaseks ja ma palun, lahkuge kõik, kes ei ole parlamendiliikmed või meie fraktsiooni või sekretäriaatide kaastöötajad, see kehtib ka komisjoni kohta, tegemist on kinnise koosolekuga, nii et parlamendiliikmed, assistendid ja fraktsioonide töötajad on ainsad, kellel on lubatud saali jääda. Oh, it was okay. okay.